üksteist kolmkümmend. istung jätkub homme, teisipäeval, neljandal veebruaril. ning päevakord on ka internetis üles riputatud. sellega oleme tänaseks lõpetanud, head õhtut!